daamid ja härrad, läheme hääletuste juurde. esimene punkt hääletusel puudutab kuue fraktsiooni eh, ühisresolutsiooni eh, Rwanda kohta, panen hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine resolutsioon pro-, puudutab Sudaani, seitse fraktsiooni esitavad selle üheskoos ja lõige kuus, siin on aga suuline muudatusettepanek esitatud härra Svoboda poolt. suur tänu, härra esimees, juhataja, vabandust. ma teen ettepaneku, et me muudame lõiget kuus niimoodi, et me lisame sõnad ja eriti, mis puudutab ja lisame siis eh, neli nime, kes on ka hääletusnimekirjas kirjas kolm põhi,